I know that we are competing with Mr Van Rompuy and Mr Barroso and äh, jah, ma tean, et me ootame siin äh, Rompuy ja Barroso järel, aga ma arvan, et me peaksime peale hakkama ja loodetavasti teised kolleegid saabuvad peatselt. tere tulemast kõigile, kes on siin, äh, kuulamine Ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend teemal. me kuulame kahte uurimust, ühe viis läbi komisjon ja, ja sellest vastutas äh, Starcladi ülikool ja teine on Euroopa Komisjoni äh, peadirektor äh,, arengupoliitika peadirektoraadi pealt läbi viidud. kuulame kõigepealt neid ettekandeid ja siis eksperte, kes otseselt ei ole nende uurimustega seotud olnud äh,, ja nüüd annaksin sõna proua Kristiin Hamsale, kes äh, tutvustab meile esimest uurimust, mis puudutab Euroopa juhtalgatuste integreerimist äh, ühtekuuluvuspoliitikasse. palun, teil on sõna. <laughs> Te kuulete mind? jah, väga hea, aitäh kutse eest siin täna osaleda. ma üritan väga, kokku võtta väga intensiivset uurimust, see oli üsnagi mahukas ja teha seda kümne minutiga, ehk siis minu ülevaade on üsnagi pinnapealne, aga olen valmis teie küsimustele vastama. kõigepealt tutvustaks teile, mida me oma uurimuses tegime ja võib-olla äh, huvitab teil pärast pikemalt uurimusega tutvuda. meie ülesandeks oli vaadata juhtalgatusi ja seda, kuidas neid on võimalik rakendada äh, ja kuidas nad on seotud äh, ühise strateegilise raamistiku fondidega. kõigepealt äh, analüüsime juhtalgatusi ja teiseks vaatasime, kuidas nad on seotud äh, ühise strateegilise raamistikuga ja paralleelselt viisime läbi uurimisprojekte olemasolevate programmide kohta ja selle kohta, kuidas need on, äh, Lissaboni strateegia on neid mõjutanud. analüüsi faasis oli meil kaks, äh, kahte tüüpi tulemused, kõigepealt teekaardid iga juhtalgatuse kohta ja teiseks üldised ähm, soovitused kõikidele tasanditele, me, mida see juhtalgatus puudutas. ma alustan äh, nüüd ähm, järeldustega ning äh, põhijäreldus, äh, mis sellest uurimusest tulenes, oli see, et Lissaboni strateegia määratlemine viis temaatilisele suunitlusele mis oli kõrgema väärtusega. Lissaboni strateegia ja konkreetsed määratlused viisid meid suurema temaatilise keskendumiseni. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia läheb samas suunas, ehk siis õiges suunas ja kolmandaks ühise strateegilise raamistiku määruse ettepanek toetab neid äh, Äh, eesmärke, mis on ära toodud Euroopa strateegias kaks tuhat kakskümmend. kuid samas ei ole veel piisavat sidusust erinevate vahendite, erinevate strateegiate ja määruste vahel eriti ühise strateegilise raamistiku fondid ei ole seotud alati juhtalgatustega. ja ei ole piisavat äh, kohandust Euroopa ja riiklike strateegiate vahel. sellega juba tegeletakse, sest partnerluslepingud muudavad eesmärke ja on juba väga palju muutunud alates sellest, kui see uurimus läbi viidi ehk siis millest me siin räägime, me räägime seitsmest juhtalgatusest, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ära toodud ja äh, need on erinevas arenguetapis ja puudutavad erinevaid äh, rakendusfaase. kuid kõik need seitse eesmärki vastavad kolmele põhimõttele arukas, jätkusuutlik ja kaasav. ja need on seotud siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega. esimene küsimus puudutas seda, kuidas meie juhtalgatused on seotud äh, ühise strateegilise raamistikuga ja me vaatasime määrust ja seda ja teisest küljest äh, juhtalgatusi. ja me leidsime seda, et äh, juhtalgatus on seotud Euroopa Regulaararengufondiga äh, ja samas ka Maaelu ja Euroopa Põllumajandusfondiga ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga. praeguse määruse ettepanekus ehk siis ühise strateegilise raamistiku määruses ei viidata juhtalgatustele samal määral, ehk siis näiteks Euroopa Regionaalarengu Fondi määruses ei viidata juhtalgatustele ja Euroopa Sotsiaalfondi määruses viidatakse kolmele äh, juhtalgatusele. põhiliselt siis noorte liikuvus, oskused, tööhõive ja vaesus. teisest küljest, kui vaadata nüüd seda pilti, mis mul siin slaidi peal on, siis juhtalgutused viitavad viiele eh, ühise strateegilise raamistiku fondile kui siis vahendile selleks, et juhtalgatusi täita või ellu viia ja siin on erinevates värvides välja toodud, punane viitab sellele, et see on väga tugev vahend, äh, otseselt seotud äh, juhtalgatuse elluviimisega, näiteks Euroopa Regionaalarengu Fondile on viidatud digitaaltegevuskavas. kui tegemist on helepunase värviga, siis ei, äh, ei viidata sellele otseselt kuid samas on Euroopa Regulaararengu Fond viidatud, ära toodud ka noorte tööhõives, ehk siis see on vajalik juhtalgatuse täitmiseks. see hele roheline värv tähendab seda, et juhtalgatuse kohta ei ole viidet, aga samas on ta oluline. see slaid on üsnagi keeruline, kuid sellega ütleme me seda, et juhtalgatused viitavad viiele ühise strateegilise raamistiku fondile, teisest küljest aga ei äh,, ei ole kõike seda ära toodud. ja meie analüüsi tulemusel lõime me teekaardid, mis on siis mitmemõõtelised ja need puudutavad kolme tasandit Eh, kuidas neid on võimalik rakendada, esimene tasand Euroopa tasand, teine liikmesriigi tasand ja kolmas eh, piirkondlik eh, ja kohalik tasand. teine mõõde on ajagraafik üks kuni kaks aastat, lühike aeg siis keskpikk, järgmine rahastusperiood ja pikaajaline peale kahe tuhande kahekümnendat aastat millel me vahet teeme, on viis tüüpi tegevust. esiteks äh, A-tüüpi, need on poliitika valdkonnas, B-tüüp äh, on äh, programmid või kavad, tüüp C on pilootalgatused ja tüüp D on äh, rakendus ehk siis üldisemalt. kui need kolm mõõdet omavahel kokku viia, siis saate teekaardi, mis on meie uurimuses ära toodud, seda ma hetkel ei saa teile ajapiirangute tõttu selgitada, kuid iga juhtalgatuse kohta oleme loonud sellise teekaardi, mida on võimalik, kuidas on võimalik kasutada ühise strateegilise raamistiku fonde, mis tasandil, millist tüüpi tegevustele ja mis aja jooksul ja nüüd näitan ma teile lihtsustatud äh, mudelit, millised on need erisused juhtalgatuste vahel. näiteks äh, innovatsiooniliit, sinine tulp on väga lühiajaline, punane on keskpikk äh, tegevused ja roheline pikaajaline. ja kui vaadata, siis siin on ära toodud need Euroopa Liidu liikmesriigi ja piirkonna tasandil. innovaatiline liit äh, viitab mitmetele tegevustele, mis äh, on seotud Euroopa Liidu tasandiga. samas teisest küljest, kui me vaatame ähm, töökohti ja oskusi, siis me näeme, et väga palju on võimalik ära teha liikmesriigi tasandil äh, just eriti Euroopa Sotsiaalfondi kaudu Need on äh, lihtsustatud pildid selle kohta, kuidas äh, teekaardid on koostatud ja millised on need ähm, äh, tulemused. ning lõpetuseks mul on veel kolm slaidi selle kohta, millised on meie soovitused, jällegi väga lihtsustatud lähenemine. kõigepealt, kui teekaardid juhtalgatuste kohta on loodud, siis territoriaalset ühtekuuluvust peab arvesse võtma selle käigus, sest ei ole võimalik eh, innovat-, innovatiivset liitu ellu viia ühe sügavusega Hollandis, Poolas ja Rumeenias näiteks. tegemist on erineva territoriaalse ühtekuuluvusega ja need olid lihtsalt suvalised näited, need ei ole need riigid, keda me täpselt vaatlesime, kuid tahaksin siin viidata sellele, et riikide lõikes on meil erinevusi nende juhtalgatuste elluviimisel. teiseks, sidusus äh, ühise strateegilise raamistiku fondide vahel ja juhtalgatuste vahel ei ole meie arvates piisavat äh, tähelepanu äh, saanud, eriti praeguses ettepanekus, mis puudutab ühise strateegilise raamistiku määrust ning kolmandaks, see on juba avaldunud, ehk siis praeguse perioodi äh, tulemusi ei ole kasutatud tulevaste perioodide kavandamiseks, ehk me hakkame jälle neid samu probleeme lahendama ja ei ole piisavalt arvestanud varasemate tulemustega. see aga ei aita meil paremini rakendada seda väga keerulist äh, süsteemi, ühelt poolt siis juhtalgatused ja teiselt poolt ühise strateegilise raamistiku fondid. soovitustes on spetsiaalselt äh, välja toodud äh, juhtalgatusega seoses, äh, need on nüüd siin ettepanekud, kuidas kaasata Euroopa Parlamenti, parlament tagab juhtalgatuste ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamise kooskõla algfaasis ja elluviimise perioodi ajal äh, jälgib seda näiteks töörühmade tasandil, see on üks ette, meie ettepanekutest. piirkondlikul ja kohandlikul äh, tasandil on juba üsnagi palju tegevusi aset leidmas, praegune olukord äh, ühise strateegilise raamistiku ettevalmistamisel on juba ellu viinud teatud tegevusi, mida ei äh, veel tehtud siis, kui me uurimuse läbi viisime, kuid kohalikul tasandil peaks olema konkreetsed äh, ettepanekud, kuidas tegevusi teha koostöös piirkondlike ja kohalike asutustega ning äh, teine teema on see, et äh, liikmesriigi tasandil peaks meil olema territoriaalsed kokkulepped piirkondlikul, kohalikul tasandil liikmesriikidega, sest kohalikud ja piirkondlikud äh, ametivõimud ei, ei ole tihtipeale Euroopa strateegiatega ja vahenditega kursis ehk siis meie arendame seda Euroopa Liidu tasandil, mitte kohalikul tasandil ning lõpetuseks eh, tea-, oskusteabe üleandmine, ma arvan jällegi, et eh, see on midagi, mis peaks ka juhtalgatuste kaudu toimuma. suur tänu, ma pidasin ajast kinni, suur tänu! ja ma pean varem lahkuma, seega kui teil on küsimusi, siis eh, vastaksin neile praegu, kui teile sobib ja ma ei tea, kas kellelgi on äh, kohe küsimusi? ma kardan, et küsimused tekivad äh, hiljem, ütleb proua esimees, suur tänu, proua Hamsa. That's not our tradition. see ei ole meie traditsioon, seepärast me seda ka praegu ei tee ilmselt. järgmiseks äh,, ah, Janil on siiski küsimus mul on teile üks filosoofiline küsimus. see, mis siinkohal on huvitav, võib-olla ma ei pannud seda tähele, Lissaboni strateegiaga seos. tegemist on uurimistööga, mis puudutab Lissaboni strateegia rakendamist ja selle ebaõnnestumist. mul on viso-, filosoofiline küsimus. ehk siis see, mida me üritame teha, on taastada Äh, see esialgne mõtlemisviis juhtalgatuste puhul, leida need põhjendused. kui juhtalgatused koostati, siis äh, mõtlesid nad äh, vahenditele. ma ei tea, mina ei jõua sellisele positiivsele järeldusele, minu arvates nad ei mõelnud selle peale. ehk siis minu arvates on sellise tagantjärele tegevusega, nad kirjutasid juhtalgatused ja ütlesid, et nüüd te, paneme selle toimima minu küsimus on see, mis on Lissaboni strateegia ebaõnnestumise tagajärg, arvestades neid vahendeid, minu arvates on see väga huvitav, millised on teie järeldused, sest tihtipeale arvame me, et äh, see, äh, et me räägime siin meetodist, et Lissaboni strateegia meetod, see avatud koordineerimise meetod oli ebaõnnestunud, kui meetod oli siis halb siis kas meil juhtalgatuste puhul on mingi teistsugune lähenemine või mitte? jah, aitäh, vastaksin kõigepealt teisele küsimusele. selle uurimuse tulemus on üsnagi laialdane ja minu järeldus on, et struktuurifonde kasutatakse liikmesriikide lähenemisest lähtuvalt, kõik teavad seda ja tihtipeale need äh, strateegiad ei ole täiuslikult seotud sellega, mida arvatatakse, arvatakse Euroopa Liidus. ja kokkuvõttes äh, selle kavandamisperioodi hulgas on kavasid kohandatud Euroopa Liidu strateegiaga, sellepärast et on leitud, et me ei äh, suuda vastata Lissaboni strateegia eesmärkidele, seega peame me kohanema, siis aga toimus kriis ja kõik äh, muudeti jällegi, kuid samas liiguti Lissaboni suunas. ja minu järeldus on see, et Lissaboni strateegia ja sellele rõhutamine on viinud äh, teatud suunitlusele, mis on selline ühine liidustrateegia ja minu arvates see on põhi järeldus, see on väga väärtuslik, sest varem äh, kasutati neid vahendeid, mida just parasjagu vaja oli. seda esiteks, ja teiseks, kohalikul tasandil ei huvita kedagi Lissaboni strateegia. see oli teine järeldus. ja väga paljud äh, olulised, keerulised strateegilised äh, aspektid on jäänud äh, sellel tasandil tähelepanuta raha ei ole selleks kasutatud ja teatud programmide puhul ei, ei ole tõesti seda raha kasutatud. ja kavandamisperioodi lõpuks lihtsalt võetakse see raha ja kasutatakse seda millegi, ja kahjuks pean ütlema, et see on see, mis Austrias toimus, mitte ainult äh, Ida-Euroopas, aga seda toimub ka näiteks Austrias eelnevad juhtalgatusega seonduvad teemad, ehk siis nad ei ole kuidagi negatiivsed, need on justkui horisontaalseks katuseks selleks, et liikuda teatud eesmärgi suunas, kasutades kõikvõimalikke vahendeid selleks, et seda eesmärki saavutada. ja üldiselt ei ole see halb, digitaalarengu tegevuskava ei ole halb ja see ei puuduta mitte ainult struktuurifonde, aga meil on ka Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend ja nüüd me teeme seda partnerluslepingute või vähemalt arvestame sellega partnerluslepingute käigus. autorid viitasid sellele, mis tüüpi vahendeid saaks kasutada ja, ja on viidatud ka sellele, et äh, neid on võimalik kasutada. nüüd aga mis puudutab teekaarte, mida on vaja arendada, siis teatud juht, juhtudel, need on juba välja töötatud, näiteks ressursitõhus Euroopa, need teekaardid on rakendusfaasis ja nüüd tõesti on võimalik midagi ära teha selleks, et fondide kasutamist parendada ja paremini neid omavahel sidustada. aitäh, kui keegi rohkem midagi ei soovi selle kohta lisada siis ma paluksin, et äh, Matju Fihter tuleks siia selleks, et tutvustada teist äh, uurimust, mis puudutab äh, aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu ühendamist läbi aruka spetsialiseerumise. härra Fihter, palun. tänan, proua esimees, tere pärastlõunat, daamid ja härrad, kõigepealt tänan Regionaalarengu Komisjoni võimaluse eest tutvustada teile seda tööd, mille me viisime läbi viimaste kuude jooksul. ja kui nüüd ka tehnika töötab, siis on võimalik näha minu eesmärk järgmise kümne minuti jooksul on anda teile ülevaade sellest aruandest, mis kujutab ennast ka praktilist juhendit ERDF-i e, elluviivatel ametiasutusel ja ma tahaksin meenutada teile ka seda raamistikku. me lähtusime riiklikest ja piirkondlikest teadusuuringute ja uuendustegevuse strateegiatest, aruka spetsialiseerumise poole, mis on ähm,, äh, mis sisaldub ka ähm, valmivas määruses ja siis ma räägin täpsemalt mõningatest äh, peamistest soovitustest äh, selle kohta, kuidas piirkonnad peaksid edasi tegutsema järgmise programmiperioodi jooksul. ja ma toon välja ka mõningad head tavad, kuna äh, see ettevõtmine oli mõeldud praktilise tööna, lähtudes praktilistest näidetest, mida me kogusime piirkondadest väga lühidalt tahaksin teile meenutada, et komisjoni ettepanekus järgmiseks programmiperioodiks on see eksante tingimus äh, riiklike piirkondlike strateegiate jaoks äh, arukaks spetsialiseerumiseks. see annab võimaluse investeerida uuendustegevusega seotud äh, meetmetesse ja meie juhend on võtnud eh, sihikule piirkonnad eh, ja annab suuniseid, kuidas ära kasutada ähm, rahalisi vahendeid selleks, et keske- äh,, investeerida keskkonda, kliimamuutustesse ja rohelisse majandusse, kuidas anda tõuge majanduse arengule läbi uuendusliku tegevusi. see on meie juhendmaterjali peamine eesmärk ja see on ka aluseks järgmistele poliitikatele. milleks selline juhendmaterjal? põhimõte oli selles, et, et äh, arukas ja jätkusuutlik äh, on ühe mündi kaks poolt, äh, need peavad toimima käsikäes, need peavad olema aluseks komplekssele lähenemisele selleks, et vähendada valdkonna isoleeritud lähenemisi, see tähendab seda uuendustegevus ühel pool ja roheline majandus teisel pool. sellegi me aitame korraldusasutusi äh, integreerida jätkusuutliku kasvu aspekte äh, eelseisvasse uuendustegevusstrateegiasse. ja see aitab meil näidata ka, et äh, piirkondadel on tõesti mõttekas luua sünergiaid ja ühendada uuendustegevus ja jätkusuutlikkus. Äh, see toob kaasa ka kasu, loob töökohti ja arenguvõimalusi ja samuti on äärmiselt kasulik äh, aspekt see, et tegemist on praktilise juhendmaterjaliga, mis visandab konkreetseid samme piirkondadele, kes kavandavad oma tulevasi tegevusprogramme ja lähtub nendest ideedest, mis on juba ellu viidud, see ei ole mingi raketiteadus, vaid näitab, et see, äh, millest me räägime, on juba saanud tegelikkuseks mitmes piirkonnas ja neid häid tavasid on võimalik ka äh, kopeerida ka teistes Euroopa Liidu piirkondades Äh, selle juhendmaterjali sisu äh, viitab sellele, kuidas äh, tegelikult luua sild aruka ja jätkusuutliku aspekti vahel. mida tuleb teha, mida tuleb ellu viia piirkondlikul tasandil, kus kavandatakse uuendustegevusstrateegiaid väga oluline on rõhutada kõikide avaliku sektori ametus, ametiasutuste võtmerolli, eriti mm, riiklikul ja piirkondlikul tasandil ja samuti ka sidusrühmasid ja huvitatud osapooli. me oleme valinud välja kolm ähm, põlvkonda äh,, valdkonda, millele me keskendume äh,, ökoinnovatsioon, ökosüsteemid, biomajandus ja jätkusuutlik energeetika. Need on kolm kriitilise tähtsusega aspekti rohelise majanduse äh, Äh, edendamisel ja nagu ma ütlesin, äh, me oleme kogunud ka siia häid tavasid, äh, millest tuuakse välja võimalusi edasi tegutsemiseks ja mainitakse ka, et ametiasutused ja sidusrühmad peaksid lähtuma nendest headest tavadest. milline on siis meie põhisõnum? kõigepealt, et tõepoolest on igati arukas siduda omavahepeal arukas ja jätkusuutlik äh, kõik meie poolt tehtud uuringud äh, näitavad, et kui uuendustegevus on seotud jätkusuutliku äh, energeetikaga, ökouuendusega, äh, see toob kaasa ka uuendust majanduses ja loob töökohti ja kriisi ajal, kui me püüame oma majandust taastada, ei ole see sugugi luksuslik samm. loomulikult on vajalik välja töötada ka pikaajaline visioon äh, Äh, jätkusuutliku kasvu uuendamiseks. ja üha enam on keskmisse tõusnud eesmärk liikuda niisugustest radikaalsete ja ähm, olukorda fundamentaalselt muutvate uuenduste suunas ja selles mõttes on piirkonnad tõelised katalüsaatorid, neil lasub kriitiline roll, sest nemad tas-, väga sageli asuvad just äh, osapoolte ühendamisel ja selle ettevõtmise keskmes. äärmiselt oluline on ka see, et meie arvates iga piirkond saab välja selgitada oma võimalused ja võimaluste kasutamisest tekkiv kasu, see ei tähenda, et me pakume välja lahendust, mis sobiks kõigile, kui me räägime taastuvenergia kasutamisest näiteks. osadel piirkondadel on parem võimalus neid võimalusi ära kasutada, teistel piirkondadel nagu näiteks biokütused. see on väga äh, tihedalt seotud ka selle esimese Äh, esmatähtsas etapiga. me rõhutame, et kõik piirkonnad, kõik osapooled peavad kõigepealt korralikult analüüsima oma nõrkused ja tugevad küljed, millised on nende võimalused, millised on nende nõrkused, millised on takistused ja võimalused innovatsiooniks ja jätkusuutlikus kasvus sest mitte kõik piirkonnad ei saa muutuda Silicon Valley'ks, see kõik sõltub sellest, milline on piirkonna asukoht ja hetkeseis ja seetõttu tuleb lähtuda ka kohapõhisest lähenemisest. väga palju räägitakse ka nõudluse ja pakkumisega seotud meetmetest, me ei räägi mitte ainult äh, dotatsioonidest, vaid ka teistest võimalikest vahenditest nagu rohelise majand-, majandusega seotud avalikud hanked. ja äh, kriitilise tähtsusega Äh, nagu me oleme näinud mitmete näide puhul, on oluline kaasata väga palju sidusrühmade esindajaid, et oleks niisugune läbiv äh, kaasamine ja seda me rõhutame äh, nii ülikoolide puhul, kes peavad koostööd tegema piirkondlike ja kohalike omavalitsustega, VKE-d, kaubanduskojad ja kõikide valdkondade põhitegijad kui me soovime saavutada innovatsiooni energeetika valdkonnas, tuleb vastavad energeetikaasutused äh, kaasata, kui me keskendume äh, äh, biotehnoloogiale ja metsandusele, siis me peame kaasama ka vastavate sidusrühmade esindajad. kuidas edasi liikuda nendes kolmes põhivaldkonnas? kõigepealt ökouuendus Äh, see tegevus asub tõesti ressursitõhususe keskmes ja meie juhtalgatustega seotud Euroopas. ökouuendus täidab olulist rolli just nende väljakutsete puhul ja ökouuendust võib kasutada kõikides valdkondades, mitte ainult kõrgtehnoloogias ja IKT valdkonnas ja ökoinnovatsiooni tuleks edendada ka traditsioonilisemas tegevusvaldkondades nagu põllumajandustoiduainete valdkonnas, et tagada ka seal kasvu. väga oluline on see, et ka Äh, öko uuendustegevus suurendub nii piirkondade kui VKE-de konkurentsivõimet. praeguse kriisi tingimustes on see igati teretulnud. Äh, see aitab luua nendes piirkondades täiendavaid töökohti. Äh, ökosüsteemiga seotud teenused on meie materjalis ka mitmeid soovitusi, kuidas edasi tegutseda, lähtudes sest äh, loodusesse suhtuda sageli kui luksuslikku ja mitte uuendustegevuse kohta, kuid me oleme toonud ka väga palju näiteid selle kohta, kuidas mõned piirkonnad on väga ambitsioonikaid meetmeid arendanud äh, biomajanduses, teise põlvkonna biokütuste valdkonnas ja nii edasi ja seda selleks, et toime tulla Euroopa oluliste väljakutsetega energeetikas äh, ja kliimamuutustega võidelda ja äh, kuidas edendada uuendus ka jäätmekäitluses ja me rõhutame aga biomajanduse tähtsust, sest see kätkeb endas väga suurt potentsiaali äh,, aitab edendada biotooteid ja luua uusi äh, ettevõtlusvõimalusi VKE-dele äh,. jätkusuutlik energeetika me teame, et Euroopas on need eesmärgid kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärgid, aga kui me soovime saavutada need eesmärgid aastaks kaks tuhat viis, me peame rõhutama energiatõhusust, e-, uuendustegevust. enamik piirkondi peavad kõigepealt äh, analüüsima oma olukorda äh, nii taastuvenergiaallikate kui ka energiatõhususe seisukohalt selleks, et kavandatavad programmid oleks nii tehniliselt kui ka majanduses mõttes arukad ja taguks, tagaksid ka jätkusuutliku arengu. Äh, selles mõttes on Euroopa Liidus on Z-plaan, strateegiline energiatehnoloogia kava, mis on nagu suunanäitajaks, äh, mis annab äh, suunitlust selle kohta, milliseid tehnoloogiaid tuleks Euroopa Liidu rahaliste vahenditega toetada. oma juhendmaterjalis me eristame nii-öelda põhivoolu investeeringute vahel, mis on suunatud nüüd taastuvenergia ja energiatõhususe suurendamise, mis on vajalikud kõikjal Euroopas, ja teiselt poolt äh, uuenduslike investeeringute vahel, äh, mida kasutatakse sihtotstarbeliselt uuenduslike klasterite ja piirkondlike programmide jaoks. ka need on äärmiselt olulised ja lõpetuseks, nagu ma ütlesin, me oleme toonud ka mitmeid näiteid headest tavadest, me valisime välja ühe nende seast, ähm, mis hiljuti sai äh, äh, ka auhinna, see on Austriast, see on Clean Tech äh, tehnoloogia klaster Stüüria piirkonnas, Graatsi linna piirkonnas, kus on viimase seitsme-kaheksa aasta jooksul palju investeeritud sellesse, et välja arendada äh, Euroopa ülemaailmse äh, oskusklasteri ähm, energeetika ja äh, keskkonnatehnoloogia valdkonnas. Nad on kaasanud sellesse ettevõtmesse kõik selle piirkonna partnerid, sada kaheksakümmend partnerit selles klastris, see on muljetavaldav. ja nad pakuvad VKE-dele ka teenuseid äh, Äh, aitamaks neid alustada tegevust selles raskes tegevusvaldkonnas. ja äh, muljetavaldavad on ka saavutatud tulemused. Äh, selles piirkonnas on kahekordistunud ettevõtete arv, kes on seotud selle klastriga. Nad on loonud rohkem kui viis tuhat uut rohelist töökohta ja ja Äh, omafinantseeringu osakaal on oluliselt kasvanud, alustati dotatsioonidest ja nüüd on omafinantseeringu määr jõudnud juba neljakümne protsendini, mis näitab, et need projektid on finants mõttes ka jätkusuutlikud, luues mitte ainult majanduskasvu ja töökohtu, vaid kaitsevad keskkonda ja need on ka finantssuutlikud. see äh, materjal on avaldatud meie S3 platvormil te näete ka siin interneti aadressi ja see kujutab endast esimest äh, katset äh, võtta ühendust meie sidusrühmadega, äh, luua side ministeeriumite ja vajalike agentuuridega selleks, et edendada Euroopas maja, jätkusuutliku majanduskasvu jaoks arukad tehnoloogiad. tänan. ma ei tea, kas on kommentaare või küsimusi. võib-olla, kui te lubate ma küsiksin ise. me teame, et Regio peadirektoraat aitab piirkondadel ette valmistuda ka, äh, ka selle aruka spetsialiseerimise valdkonnas tulevike, tuleviku tegevuseks. kas piirkonnad on oma poolt huvi näidanud? kas te võiksite meid teavitada sellest, äh, kuidas see protsess on käivitunud ja kulgeb. me oleme loonud selle piirkondliku innovatsiooniplatvormi, seda äh, piirkonda on juba registreerunud, meil toimub äh, regulaarselt vastastikused hindamised, meil on terve rida eksperte, kes meiega koostööd teevad ja abistavad ka piirkondi äh, Äh, et piirkonnad saaksid ähm, mõistlikult ära kasutada ettevalmistuse aja, enne kui nad esitavad need strateegilised kavad, kas siis äh, riiklikul või piirkondlikul tasandil, et nad oleksid ette valmistatud ja et nad suudavad ka saavutada tulemusi osaliselt tänu ühtekuuluvuspoliitikale. Äh, seega me oleme saanud head tagasisidet ka piirkondadest ja piirkondadel on vaja meiepoolseid soovitusi, juhendmaterjale ja seetõttu me oleme selliseid dokumente koostanud. see on üks paljudest juhendmaterjalidest, meil on ülikoolide jaoks, lairibavõrgu jaoks sellised juhendmaterjalid. me teame, et need on keerulised valdkonnad, sageli piirkonnad peavad alustama nullist ja seetõttu sellised juhendmaterjalid on neile abiks et äh, aru saada detailidest ja koostada äh, kõrgekvaliteetseid programme. me oleme äh, korraldanud ka mitmeid üritusi liikmesriikides, konverentse, töötubasid, vastastikuse hindamise ettevõtmisi, seega komisjon pakub liikmesriikidele oma poolt tervet tegevuste paketti ja äh, liikmesriigid, need piirkonnad abistavad ka üksteist läbi vastastikuse hindamise, seega tagasiside on olnud positiivne. härra Olbricht ja mul on küsimus. Äh, mitte kõik meist äh, ei ole me tea-, äh, teadlikud ähm, peadirektorite regio ülesehitusega. kas te võiksite mulle selgitada? ma leian sellest dokumendist, et te olete jätkusuutliku majanduskasvu tiimi juht ja teie ettekanne oli suunatud põhiliselt äh, selle jätkusuutlikule majanduskasvule, kuid see ei ole kõik, mis seondub selle arukas spetsialiseerimisega. kas on ka teisi meeskondi või rühmitusi, kuidas te koos tegutsete selle aruka spetsialiseerimise eesmärgi nimel? nagu ma ütlesin, see arukas spetsialiseerumine äh, moodustab sellise katusettevõtmise Eh, millest me lähtume siis oma üksustes ja IPTS-i abiga Sevillas, seega eh, meid toetavad eh, teadlased ja selle teemaga tegelevad isikud meil on ka mitmeid valdkonnapõhiseid juhendmaterjale, näiteks eh, kuidas siduda ülikoolid piirkondade kasvuga laivõrgu ribaühenduse jaoks. seega meil on sellised üldised juhendmaterjalid ja millele järgnevad niisugused põhjalikumad, detailsemad lähenemised. seega äh, tegemist on horisontaalsete meetmetega, eh, piirkondade jaoks on vaja teada, millises osas on vaja uuendada, millises suunas liikuda, aga ja see juhendmaterjal keskendub rohkem nii-öelda rohelise majanduse aspektidele. teised juhendmaterjalid, nagu ma ütlesin, teistele aspektidele, ülikoolidele, lairibavõrguühendusele ja nii edasi. seega need moodustavad nagu sellised ehituskivid suuremast ettevõtmisest kui me vaatame seda tegevuste ulatust, siis ma tahaksin küsida, eh, üks elementidest on üks need arukad linnad, mis kuulub eh, energeetika peadirektoraadi alla, kas teil on ka midagi sellega pistmist? loomulikult eh, me tegime koostööd energeetika peadirektoraadiga nende arukate linnade ja madala, vähese CO2 heitmega majandusel ja sinna kaasatud ka linnapeade pakt Äh, arukate linnade projekt äh, ja ähm, linnamajanduse arendamise kavad äh,, kuidas kasutada nendele poliitikale, poliitikatele erandatud rahalisi vahendeid. seega me ühendame äh, aruka aspekti jätkusuutlikkuse aspektiga ka linnade puhul, eriti arukate linnade projekti puhul. härra Postinaru, tänan, proua esimees, kõikides küsimustes kõikides määrustes, ka üldsetete määrusest me oleme pidevalt maininud äh, institutsiooniliste ja äh, administratiiv, haldussuutlikkuse suurendamine. see, mida te selgitasime, moodustab samuti osa sellest äh, uute poliitikate kavandamisel, äh, uudse piirkonna poliitika lähenemise pool, mida Regio peadirektoraat saaks ära teha piirkondade jaoks, et parandada nende oskusi, oskusteavet ja suutlikkust äh, ellu viia uudset regionaalpoliitikat, just nii, nagu te kirjeldasite, see on eluliselt tähtis. kui see jääb ainult nagu te, äh, asjatundjate jaoks, siis sellest ei piisa enne kui ma teile sõna annan, ma sain aru, et proua Hamza peaks varsti lahkuma. ma tahaksin veel kord küsida teilt. Te mainisite seda suurt sümmeetria puudumist äh, praeguste ÜSR-i fondide ja juhtalgatuste vahel ja et juhtalgatusi ei ole piisavalt mainitud äh, ÜSR-i määruses. mida me peaksime tegema, kas te näete selles ka ohtu et juhtalgatusi ei peeta oluliseks selles uues määruses, kuna neid ei ole kajastatud ka väljakutsete seas. tegelikult abiks saavad olla partnerluslepingud liikmesriikides, sest liikmesriikidel lasub kohustus äh, näha asju äh, laiemalt kui struktuurifondid Nad peaksid äh, kaaluma ka teisi mm, eesmärke, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, teiselt poolt on need, kes koostavad juhtalgatuste jaoks tegevuskavasid, ma, äh, teekaarte. ma ei arva, et me peaksime määrust seetõttu muutma, et kirja panna kõik juhtalgatused. tegelikkuses tähendab see seda, et koostöö erinevate osapoolte vahel peaks olema parem liikmesriigid ja komisjon ja parlament ja tegelikult kõik osapooled peavad tagama struktuurifondide kasutamise Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgide saavutamiseks ja juhtalgatused moodustavad osa sellest. võib-olla seda on kõige parem käsitleda partnerluslepingutes nii parlament ja komisjon kui ka kõik teised osapooled peaksid äh, arvesse võtma ka seda, mis on kirjas teekaartides. tänan ja härra Fichter, nüüd vastus äh, härra Postinarule. jah, ma igati jagan teie seisukohta. teadmuste, äh, pädevuste, oskusteave ja oskuste kriitiline tähtsus on piisavalt rõhutatud ja seetõttu me koostasime ka sellise juhendmaterjali, oleme korraldanud mm, mitmeid üritusi liikmesriikide pealinnades, kus me arendame edasi neid oskusi, võimekust ja pädevusi. nagu ma ütlesin, eh, ligi sada piirkonda on juba registreerunud selle eh, aruka mm, spetsialiseerumise platvormiga. see on olnud tõsine ja praktiline ettevõtmine järgmisel nädalal Strasbourgis eh, koguneb kolmkümmend piirkonnad, et vastastikku hinnata piirkondade uuenduslikke strateegiaid ja me liigume edasi nende eksante tingimuste tegelike tulemusteni ja me peame oma poolt pakkuma abi ja tagama ka selle, et inimesed, kellel on vastavad teadmised, erinevad piirkonnad abistavad äh, üksteist. väga paljud liikmesriigid äh, teavad, mida teha. Äh, ülesanne on see, kuidas korraldada nende teadmiste ja oskuste vahetus Euroopas Äh, me selle tööga tegeleme, kuid nagu ma ütlesin, esmareaktsioon on olnud positiivne ja üha rohkem piirkonde on selle ettevõtmisega liitunud ja üha rohkem eksperte osaleb selles, äh, selleks, et saavutada tulemusega järgmise programmiperioodi jooksul. The... suur tänu, nüüd võime minna järgmise ettekande juurde, härra Markus Trilling äh, Bankwatch Networkist, kes on koordinaator Euroopa Liidu fondide kampaania koordinaator. suur tänu, tere õhtust, daamid ja härrad, aitäh võimaluse eest teile tutvustada meie seisukohti ühise strateegilise raamistikuga seoses. tegemist on vahendiga, mis potentsiaalselt täidab selle puudujäägu, jäägi, millele viidati esimeses ettekandes, ehk siis juhtalgatuste Euroopa kaks tuhat kakskümmend Äh, eesmärkide ja määruste vahel ja partnerluslepingute vahel. kui te annate mulle kolm minutit enne, kui ma ettekandega alustan, siis äh, näitaksin ma teile meie hümni, mis puudutab äh, head kulutamist loodetavasti olete te valmis. kui äh, nüüd see viis ei hakka mängima, siis peate ise laulma, ütleb proua esimees it worked when, when we tested it. jah, kui me proovisime, siis äh, toimis küll see klipp Thank you very much, I hope you suur tänu, loodetavasti nägite kõik seda videot. see, mida me siin nägime, oli see, et äh, kui Euroopa Liite asjalikumalt kasutada, on meil suur potentsiaal luua töökohti, hoida kokku kulusid, suurendada ressursitõhusust ja nagu öeldud, siis äh, seda on võimalik ka teha nii-öelda madalamal tasandil, see on seotud ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja strateegia ja juhtalgatustega. meie leiame, et ühine strateegiline raamistik, äh, nii nagu see on komisjoni poolt muudetud, seal on tehtud ka lisa ühistele, ühissätetele, peaks andma meile sellise raamistiku, kus lisaks sätetele on võimalik eh, viia see kooskõlas Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale ja juhtalgatustele. Thank you um,, the, the twenty 20... Need eh, kliimaeesmärgid kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend protsenti on eh, kõigile teada aga ma tahaksin siin kontekstis viidata ressursitõhususele ja Euroopale ja lisaks sellele meil ka eh, elurikkuse strateegia. ma arvan, et eh, ressursitõhus ja elurikkuse kaitse peaks olema osa Äh, sellest, äh, millele keskendutakse ja nagu öeldud, siis varem ja ka praegu määrused ja strateegiad on äh, asjalikud selleks, et kaks tuhat kakskümmend strateegiat täita ja juhtalgatusi täita, aga seda ei ole piisavalt laialdaselt kasutatud ja meie arvame, et ühine strateegiline raamistik on väga oluline dokument selleks, et täita see puudujääk Euroopa strateegiate, eesmärkide ja algatuste vahel ja tegevuskavade ja partnerluslepingute vahel teisest küljest. ja sel põhjusel leiame me, et on oluline et äh, ühissätetele on tehtud äh, lisa, et äh, sellele teemale tähelepanu juhtida ja piisavalt kaalu anda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. ehk siis põhieesmärk ühisele strateegilise raamistikuga on tõesti see sidusus, kooskõla ja koordineerimine erinevate Euroopa Liidu poliitikate ja vahendite vahel, arvestades Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja juhtalgatusi. Euroopa kaks tuhat kakskümmend kliimaeesmärkide täitmine on samuti väga oluline. lisaks sellele e, jätkusuutliku arengu süvalaiendamine, see, et horisontaalsed põhimõtted artiklid seitse ja kaheksa ühissätete määruses on tõesti elluviidavad, me teame, et mitmete ametivõimude jaoks on keeruline mõista, mida see tegelikkuses tähendab süvalaiendada jätkusuutlikku arengut. ühise strateegilise raamistiku vaatenurgast on äh, tegemist väga täpsete mõtetega, mis suunas kavandamine peaks liikuma. ja sellel on väga hea potentsiaal viia äh, partnerluslepete ja tegevuskavade kujundamisele kui nüüd vaadata detailselt, äh, ma vaatan läbi mõned äh, valdkonnad selleks, et rõhutada näiteks äh, transpordivaldkond, ühine strateegiline raamistik näeb ette prioriteetide määratlemine transpordiprojektidele vastavalt sellele, kuidas nad liikuvust suurendavad ja kuidas on arvestatud jätkusuutlikkust, samuti vähendada kasvuhoonegaase me leiame, et seos transpordi valge raamatuga see, see kuuskümmend protsenti CO2 heidete äh, vähendamine kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on oluline, meil on vaja väga suuri investeeringuid, me peame suurenda-, toime tulema liikuvusnõudmistega, aga silmas pidades seda, et see ei avaldaks keskkonnale suuremat mõju teine oluline nüanss ühises äh, strateegilises raamistikus on juba see, millele ma viitasin, see, et jätkusuutlik äh, areng peaks olema käegakatsutavam siis, kui valitakse projekte, kui kavandatakse tegevuskavasid ja väga konkreetselt peaks valima kõige ressursitõhusama variandi, mis turul olemas on ning samuti tagama sidususe, vältides investeeringud, millel on keskkonnale negatiivne mõju või kliimamõju. ehk siis eh, ressursitõhusus ja pikaajaline perspektiiv, me peame arvestama elutsükli mõju, see, mis puudutab kulusid eh, projektide käigus ja lisaks sellele eh, toetama ka rohelist äh, riigihanget. see peaks äh, tõesti ressursitõhususe valdkonnas äh, olema hästi arvestatud. mis puudutab prügikäitlust, siis see on väga oluline osa Euroopa keskkonnaregulatsioonidest, Euroopa Liidu fond, fonde peaks kasutama vastavalt äh, vajadusele vähendada, vältida suu-, äh, jäätmete tekkimist ning äh, toetada jäätmete käitlust ja seda kogu kavandamisperioodi käigus. samuti peab panustama sellele et, et kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest on suunatud kliimamuutustega võitlemiseks, kliimaga seonduvate tegevuste käiguks ja see on ilmselge. ja lõpetuseks, samuti on meil ka mõningaid võtmetegevusi, mis komisjon on ette teinud, ette pannud, tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga, aga igal juhul annab see meile ülevaate, mis suunas tulevased programmid ja partnerluslepped peaksid liikuma. ehk siis järeldus on see, et meil on juba uusi kogemusi toetada projekte, mis liiguvad juhtalgatuste suunas ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia suunas. ühine strateegiline raamistik võib olla väga oluline vahend selleks, et anda liikmesriikidele ehm, selliseid juhiseid, eh, kuidas eh, partnerluslepingud eh, võiks ja peaks kujunema selleks, et meil oleks sidus lähenemine Euroopa Liidu üldeesmärkidega. suur tänu! aitäh! mina sooviksin äh, nüüd avada, anda võimaluse esitada küsimusi. ja kui keegi teine ei soovi küsida, küsiksin mina ise. Te teate, et määruses on meil need partnerluslepped ja kõik räägivad sellest ja kasutavad siin partnerlusleppe mõistet, partnerluslepingut. miks te ütlete inglise keeles contract, mitte agreement. see ei ole mingisugune kriitika, me lihtsalt üritame siin leida parimat sõnastust äh, sellele dokumendile, mis on see, mis kajastab seda äh, kokkulepet äh, valitsuste ja liikmesriigi ja Euroopa Liidu vahel, et miks teie eelistus on selline, nagu ta on? ma vabandan. mina kasutasin nõukogu sõnastust. jah, ehk siis äh, sõna contract peaks olema sellise suurem mõjuga kvaliteet, äh, mis läheb kaugemale praegusest äh, ähm, raamprogrammist, see peaks olema suurem kui juhis seal peaks olema teatud tegevusraamistiku elemendid, me tahame näha eesmärke, mida saavutada äh, seoses rahaliste vahendite määramisega. ehk siis mina siinkohal, äh, kui ma nüüd järele mõtlen, äh, siis me peaksime kasutama inglise keeles sõna contract, mitte agreement jah, soovisin äh, teistsugust informatsiooni, aga sain nüüd kinnitust oma arusaamale. teine küsimus puudab, puudutab seda, et äh, et need institutsioonid, kes äh, on osa partnerluslepingust, nendega seoses tahaksime küsida, kuidas hinnata seda, milline on nende valmisolek, nende haldusvõimekus, kodanikuühiskonna esindatus, eriti uutes liikmesriikides, et nad on tõesti selleks partnerluseks äh, valmis kas nad on valmis või on, äh, on vaja veel palju ära teha selleks, et neid abistada, et neil oleks see suutlikkus olemas, et äh, ühest küljest vastata sellele nõudmistele, aga teisest küljest olla ka valmis vastutama. jah, kavandamisperiood äh, on juba osades liikmesriikides alguse saanud, kolleegid tegelevad sellega, töörühmad on riiklikul tasandil äh, käivitatud, edasi liigume me erineva kiirusega. mis puudutab vabaühenduste võimekust, siis ühelt poolt me näeme, et meil on teatud takistusi tõesti äh, produktiivselt äh, kaevandamisperioodi sukelduda, teisest küljest ehk siis see, mida me näeme praeguses kavandamisperioodil ja seirekomisjonides, on see, et meil on üsna palju materjali, mida läbi vaadata ja kolleegid, kes on seitseteist aastat seda tööd juba teinud, on äh, näinud, et äh, vabaühendustel on see võimekus olemas. mis puudutab aga vastutust, siis ma arvan, et teatud hetkel vabaühendused on need äh, justkui probleemiallikad, minu arvates see ei ole selline kuulsus, mida, mille me oleme ära teeninud, minu organisatsioonid on viimastel kuudel väga palju tööd teinud koha peal, vaadanud seda, kuidas need äh, riiklikud eesmärgid, rahastusvajadused erinevates valdkondades, äh, nad on teinud tööd erinevate mõõdikutega ja ma leian, et see suhe kogukondadega, kes on konkreetselt tegevustega seotud, võimaldab meil äh, teadmisi ja vahendeid, mis võivad kavandamisperioodil olla kasulikud jah, kui rohkem küsimusi, märkusi ei ole, siis võime minna järgmise kõneleja juurde. üks suurimaid innovatsiooni toetajaid, Esa Halme Tampere piirkonnast, ta on olnud inspiratsiooniks mulle juba aastaid, kui ma olen mõelnud innovatsioonile ja mul on väga hea meel, et ta siin on ja annan nüüd sõna palun Esa Halme. tänan, proua esimees, daamid ja härrad. ma üritan oma lähenemises olla pragmaatiline ja lähtuda piirkonna seisukohast, rääkides nendest, kes äh, tegutsevad kohalikul ja piirkondlikul tasandil. paar sõna minu piirkonnast. Äh, seal elab pool miljonit elanikku. ja me kasutame kuus koma kuus protsenti äh, meie SKP-st teadus- ja arendustegevusele ja seetõttu meil on väga tugev uuendusstrateegia ja äh, see arv on poolteist korda kas kõrgem kui meie pealinna piirkonnas. meil toimuvad ka olulised strukturaalsed muutused ja me püüame siis äh, ka propageerida meie piirkonna äh, edulugu. minu isa kümmekond aastat tagasi ütles, et see, mis on liiga hästi kavandatud, on sageli, ei ole teostatav ja nüüd ka meile tundub, et strateegia kaks tuhat kakskümmend juhtalgatused ja määruse ettepanekud on Euroopa Liidu poliitikas kõige parimad eesmärki seadvad dokumendid, millega me oleme väga rahul. ja nüüd meil on hea kava ja nüüd me peame seda kohandama nii, et see oleks ka teostatav ja nagu te teate, väga sageli saavad otsustavaks üksikasjad ja me peame nendel üksikasjadel silma peal hoidma. kõigepealt äh, asjad juhtuvad kuskil, mingis kohas olgu tegemist ettevõtjaga, avaliku asutusega, ülikooliga, siis äh, nendel on oma kõige lähim võrgustik, mis on tekkinud lähiümbruses ja siis laiem võrgustik ülemaailmne. kuid enamik uusi ideid äh, pärinevad just sellest lähivõrgustikust ja ka meie uue programmiperioodi jooksul peaks mõtlema selle peale, kuidas seada need eesmärgid nii, et nad sobituksid strateegia kaks tuhat kakskümmend ja mis oleksid äh, hõlpsamini teostatavad äh, piirkondades. ja seetõttu me oleme alati lähtunud sellest, et mida selgemad on eesmärgid ja paindlikumad vahendid, äh, see on kõige parem ja sellest peaks lähtuma ka kohaliku tasandi projektide koostamisel. ma üritan selgitada üleeuroopalised rahastamissummad on tohutud, kuid kohalikus ja piirkondlikus mastaabis see tähendab seda, et me saame ainult mõningaid muudatusi teha eh, nende eesmärkide suunas liikudes, mida Euroopa Liit püüab igal aastal saavutada. kui te mõtlete piirkonnast, eh, kus on pool miljonit elanikke, siis on vaja paar kuni kümme miljonit ühe muudatuse jaoks vaja Äh, et äh, tegevuse ellu viia ja et oleks ka hea ähm, väljumisstrateegia. ja seetõttu piirkondlikud tegijad tõlgendavad piirkonna jaoks kõik need üle-euroopalised dokumendid. me äh, nopime välja need eesmärgid, mis on meie jaoks kõige kasulikumad ja siis me püüame koondada kõik need tegijad, kes aitavad meil saavutada soovitud muudatusi. ja seetõttu, nagu me soome keeles ütleme, et me kaasrahastame ja rahastame ka neid muudatusi, mida me koos soovime saavutada mis lähtuvad üle-euroopalistest eesmärkidest ja siis me püüame lahendada võimalusi, mitte probleeme. see, ja kui me niimoodi tegutseme, siis tekib ülereguleerimise oht. kui me üritame lahendada äh, võimalusi võrreldes probleemide lahendamisega, siis me teame, kuidas probleemi lahendada. aga kui me räägime võimalustest, siis äh, kui meil on väga ranged regulatsioonid, Eh, siis on paindlikkust ja uuenduslikkust raske saavutada. ja see on ka üks meie põhi eesmärk ja kuidas luua selline süsteem, mille abil katsetada, kas see uus tee, mille me oleme valinud tuleviku jaoks, on ka õige ja toimiv me oleme täna juba rääkinud äh, riiklikest ja piirkondlikest poliitikates ja äh, äh, üsna sageli oleme kogenud, et riiklikud poliitikud on konservatiivsemad võrreldes piirkonna tasandi algatustega. seega pidage seda silmas ka oma programmide ja partnerluslepingute koostamisel et äh, tuleb lähtuda avatusest ja mm, innovatiivsest lähenemisest. härra Fichter juba varem mainis, et uuenduspoliitikas on oluline, et see ei keskenduks ainult kõrgtehnoloogiale ja IKT-le, võib äh, pakkuda ka äh, madaltehnoloogia teenuseid ja tooteid väga uuenduslikul teel, kasutades selliseid struktuuri ja võimalusi, mida tavaliselt, mille peale tavaliselt ei mõelda, kui kavandatakse uusi tegevussuundi. kui me valmistame ette oma tegevusprogramme, siis esimese kohale seame järgmised põhimõtted ainuke õige näide, kas eh, Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on saavutatud, on see, kas Euroopa on suutnud tungida nendel turgudel, kus ta siiani pole olnud. ja ka piirkondlikul tasandil peame mõtlema, kas me saame ära kasutada Euroopa Liidu vahendeid, et aidata meie ettevõtjatel ja ülikoolidel äh, edukalt toime tulla ülemaailmse konkurentsiga. ja kas me suudame välja kanda ka need muudatused, et ettevõtted ja ülikoolid saaksid ka abitat äh, ellu jääda ja aidata kaasa muudatusele. seetõttu me ütleme, et hästi kulutatud rahast ei piisa ainult. me peame rohkem keskenduma ja seadma kõrgemad eesmärgid, mis iganes need eesmärgid ka ei saa olema kuid programmides on sellised eesmärgid nagu jätkusuutlikkus, sotsiaalne vastutus, tehnoloogiline äh, juhtalgatus, mitte ähm, pöörata pilgu nii-öelda ähm, madalate eesmärkide turgudele, vaid suunata oma pilk äh, kõrge ähm, eesmärgiga turgudele ja pakkuda välja arukaid lahendusi ja tänu sellele oleme me mõistnud, et muudatuste saavutamiseks on meil vaja uuenduslikumaid süsteeme, uudseid süsteeme, mis on suunatud arengule. kui me lihtsalt ostame seda, mida mina ütlen mailbox policy, et, et projekti ettepanek kukub meie postkasti, siis ei saavuta piisavalt häid tulemusi meil on vaja äh, välja töötada selline võrgustik, et selles osalejad näitaksid äh, initsiatiivi ja teeksid ühistööd selleks, et selgitada välja võimalused ja leida lahendused. ja lõpetuseks on veel üks näide, mis võib-olla ei ole nii hästi loetav. Äh, esimese kolme jooksul meie äh, Health Bio klastris ja selles klastris äh, Äh, on haaratud ülikoolid, meditsiiniasutused ja teadusasutused, kes on ühendama jõud, et äh, keskenduda selle biotehnoloogia arengule. kolm esimest aastat kulus sellele, et välja selgitada, mis suunas nad soovivad edasi areneda ja järgmised kolm aastat kulutati väikeprojektidele teostatavuse väljaselgitamisele ja nõnda äh, katseprojektidele ja nüüd me oleme jõudnud järgmisesse etappi ja nagu eelkõnelejad ütlesid, et äh, meie klastrisse kuuluvad ülikoolid on suutelised juba konkureerima suurte kuulsate Ameerika ülikoolidega kui me aga hindame üksikuid projekte, äh, kas see projekt oli edukas või mitte, siis tegelikult vastust me ei saa, sest see projekt on ainult üks etapp selles süsteemis. alati tuleb analüüsida ja anda hinnang ka süsteemile, äh, kas see tagab selle muutuse, mida me soovime saavutada. ja seega ainult projekti analüüs äh, äh, edu mõõtmiseks ei ole piisav ainult suur tänu ähm,, proua esimees, see oli kõik, mis ma tahtsin öelda piirkondliku mõõtme kohta. suur tänu, kas keegi soovib esitada küsimusi või kommenteerida kuuldut? ei. aga siiski, Maria. aitäh. tahan tänada ta saadud teabe eest, see tekitab tõesti väga palju mõtteid ja näitab, kui tähtis on uuenduslik lähenemine. juba mõnda aega pole ma tegelikult akadeemilise maailmaga otseselt seotud, kuid ma tean, et teadusmaailmas töötatakse parasjagu väga äh, andekate ja kaugeleulatajate projektide kallal, muuhulgas Madriidi ülikoolis. ja see näitab minu jaoks kõike seda, et teadlased vajavad avalikkuse tõsist toetust selleks, et oma tulevikku suunatud uurimusi jätkata. näiteks Massachusettsi tehnoloogiaülikoolis töötavad kolm Hispaania teadlast, kes said e, eraldi ka auhinna, sest neil õnnestus oma töös kaasata e, e, täppis robot eriti keeruliste haiguste ravis see on asja üks külg, kuid tegelikult on nii, et väikese kesk- ja keskmise suurusega ettevõtteid toetatakse liiga vähe selleks, et nad saaksid äh, teadus- ja arendustegevusega tegeleda. minu arvates on oluline, et niisugused ettevõtted teeksid koostööd ülikoolidega. tänapäeval on ju asi nii, et me kõik oleme võrgustunud, me saame jälgida, kuidas viiakse läbi operatsioone või midagi muud. me saame üksteisega kontakti astuda, sellised võimalused on loomulikult avatud ka teadustöös. teadlased ja teadustöö Euroopas on ju kõrgel tasemel, samuti ka Hispaanias ma võin seda tõestada ja sellepärast oleks oluline, et need ringkonnad omavahel tõsiselt tööd, koostööd teeksid iseäranis kriisitingimustes, aitäh! Yes, thank you. tänan. nagu te näete äh, nende slaidide põhjal, et me oleme teinud selged vahed ühelt poolt struktuurifondide vahel, millega me oleme toetanud reforme ja seda ettevalmistavat etappi ja teadusprogrammid on need, milles toetatakse teadusuuringuid. sest äh, nii see peab olema korraldatud. kuid äh, võrgustiku kohta ja Hispaania võrgustiku kohta ma kujutan ette, et kui teie ülikoolid tegutsevad nendes valdkondades, on nad juba loonud vastavad kontaktid kui kakssada viiskümmend teadlast on ühinenud sellesse võrgustikku ja kui mõne nime äh, guugeldada, siis te leiate mitme ülikooli võrgustiku, kellega nad on seotud, kuid minu põhisõnum on, et tuleb luua uued seosed, kasutades ka traditsiooniliseid seoseid, tõsta nende võimakust, toetada neid selles esimeses ülesehitusfaasis, luua vastav maastik ja siis nad suudavad edasi leida vajalikku rahalisi vahendeid teadusuuringute rahastamiseks. ma ei ole selle valdkonna asjatundja, ma ei saa kommenteerida Hispaania kogemusi selles tegevusvaldkonnas, kuid ma kujutan ette, et vajalikud kontaktid on juba loodud. milline on siis kohalike omavalitsuste roll selles süsteemi ülesehitamise protsessis, võrgustumise protsessis? ja nende teede leidmisel, mis viivad meid uuenduseni. ma peaksin ütlema, et kohalikel omavalitsustel on kolm rolli. kõigepealt me peame üles ehitama vajalikud platvormid, et need tegijad, kes tavalikult kokku ei puutu, koonduvad selle platvormi ümber ja seega varasemates etappides oli vaja ka ülikoolipoolset abi, et, et Tehnikaülikool, Meditsiiniülikond ja bioteadlased leiaksid üksteist üles ja luua ka vastavad vahendeid. seega seal platvormi ülesehitamine. teiseks, piirkondades äh, on piisavalt kogemusi ja teadmisi uuendustegevuse jaoks, meil on vaja ka vastavaid asutusi, piirkondlikke nõukoguid, nõukodasid äh, kes tunnevad metoodikat ja saavad abistada ka neid osalejaid, kes ei ole osalenud sellises ristväetamise protsessis ja niisugune ähm, eeletapi uuringud, teostavusuuringud äh, see on väikese riskiga seotud, kui keegi ei usu, et selle sektoriga tasub tegeleda. ja Äh, selles osas on piirkondlikud osalejad üsna paindlikud. Äh, kui me pöörduksime riikliku tasandi poole, kas, äh, kas see on hea valdkond? ja pöörduksime sama küsimuse teadlaste poole, siis me ei saaks vastust. me peaksime koondama need inimesed, kes usuvad muutustesse ja meie roll on, on see, et me peame uskuma, et piirkonna areng seda vajab. kuid me ei usu, et avalik sektor on see, kes tagab edu. me palume just, et selles protsessis osalejad pakuksid uusi ideid, et oleksid natukene hullumeelsed, võtaksid ka riski ja analüüsiksid iga ettevõtmist samm-sammult Need on meie arvates kolm olulist rolli, mida piirkonnad saavad etendada. kui me mõtleme struktuurifondidele ja eelseisvale strateegiale Horisont, eh, struktuurifondid saavad aidata ühiskonda areneda sellisel tasandile, et ühiskond on suuteline eh, saavutama Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärke. seega me peame arvestama kõikide uute avanevate võimalustega kui te lubate veel ühe küsimuse esitada. täna me arvame, et, et olukord on teistsugune kui kümmekond aastat tagasi. Äh, et midagi äh, panete kokku garaažis ja siis pakute turule. me räägime nüüd ökosüsteemidest, aga te ütlesite, et projekt moodustab süsteemi ülesehitamise ühe osa ei ole mitte nii, et äh, paneme kokku süsteemi ja ütleme, et süsteem on valmis ja kes nüüd hakkab uuendusega tegelema on, praegu on kasutusel teistsugune lähenemine, see tähendab seda, et see protsess on ka raskem, täis väljakutseid, sest tuleb saavutada projekte, võita projekte, äh, ka olukorras, kus süsteem veel seda ei soodusta või pole veel üles ehitatud, kuidas te selliste raskustega mm, toime tulete? nagu te teate, meil erinevaid äh, uuendusplatvorme äh, kus saavad kokku need, kellel on uued ideed, saavad neid katsetada ja ka piirkondliku arengupoliitikaga on ette nähtud selline poliitikavaldkond, mis aitab meil äh, kohandada platvorme ka nendele, kes on juba edasi arenenud selles valdkonnas. ma olen püüdnud oma töötajad kogu aeg hoiatada, et uuenduspoliitika kõige suurem oht on, kui seda üritatakse standardida, vähemalt seda imiteerida me peame olema suutelised ehitama sellised uuendusplatvormid, mis oleksid kohandatud nendele tegijatele, kes on valmis oma uusi ideid katkest-, äh, katsetama ja sellised platvormid, areenid peavad olema paindlikud ja sellised avatud uuendusplatvormide süsteem on teistsugune, kus ei kehti veel standardlahendused õnneks ma ei saa küll teile põhjalikumat vastust anda, kuid just niimoodi me püüame lähenema, läheneda sellele ülesandele. Äh, me oleme üritanud ka teisi valdkondi liita ja oleme koostanud sellise ekspertide rühma, kes kõigepealt mõtlevad sellele, kuidas selles valdkonnas äh, innovatsiooni tagada, nagu on teerajajateks teistele ja kui nad on seda saavutanud, siis nad tõestanud, et nad on suutlikud ellu viima ka suuremaid projekte ja spetsialiseeruda tegu-, selles valdkonnas. suur tänu, me läheme nüüd teise Põhjamaa piirkonda juurde, Vesterbotteni eh, piirkonna juurde ja annan sõna järgmisele esinejale, Erik Beklistile. Thank you, madam. suur tänu, proua esimees aitäh äh, selle võimaluse eest äh, siin täna kõneleda ning rääkida, kuidas me töötame ühtekuuluvuspoliitikaga. ehk siis äh, alustan kõigepealt laiema teemaga ja, ja kümne minuti pärast räägin rohkem kohalikust tasandist me näeme, et maailmas on kõik üha rohkem, üha enam äh, ühendatud ja kõik toimib üha kiiremini ja kiiremini. me näeme, et Euroopa Liidu tasandil oleme me rohkem seotud ja Rootsi on Euroopa Liidus olnud nüüd äh, seitseteist aastat, ehk siis mitte nii väga kaua ja me näeme erisusi selles, kuidas me koostööd teeme Euroopaga ja teiste piirkondadega ja näeme erisusi ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil. toon teile mõningad näited ja räägin sellest, kuidas ühtekuuluvus on meid mõjutanud ja mida teeme meie selleks, et ühtekuuluvust äh, omalt poolt mõjutada. kõik, mis toimub, toimub kohalikul tasandil ja loomulikult meid mõjutab see seal, kus me elame või mõne sõnaga Västerbotteni piirkonnast, see on äh, Euroopa põhjapoolseim osa, tegemist on piirkonnaga, kus elab veerand miljonit äh, elanikku, seega loob see teatud probleeme, aga samas äh, toob meile ka võimalusi spetsialiseerumiseks. ja loomulikult on meil vajadus äh, kommunikatsiooni järele. väga hea. meie piirkonnas on väga palju maavarasid, metsa, mineraale Ehm, tsinki, vaske, isegi kulda ja kõige olulisem maavara või, või vara on inimressurss, veerand miljonit inimest elab seal, nelikümmend tuhat neist on üliõpilased või siis keskkooliõpilased. meil on ka väga palju äh, taastuvaid energiaallikaid, äh, näiteks tuult, äh, hüdroenergiat ühtekuuluvus on viinud teatud nüanssideni, millest isegi alati ei räägita. ehk siis see on nii-öelda vaikimisi teadmis, ilmselge, kui nii võib öelda. kui võrrelda olukorda enne Euroopa Liitu ja pärast, sest äh, kõigil on vaja oma aega, kuidas mõjuda, me ei saa olla liiga kannatlik, kannatamatud, kui me soovime näha, millised on ühtekuuluvuse mõjud kui me analüüsime aega, siis ähm, õppimisvõimalused, meil on erinevad äh, kavad, ühtekuuluvuspoliitika, struktuurifondid, sotsiaalfond, meil on kõik need võimalused üheskoos töötada ja meil on ühiseid varasid, mis äh, aitavad meil koostööd teha, mis on sundinud meid koostööd tegema see on võib-olla üks olulisemaid äh, nüansse ehk siis see, et me töötame nüüd rohkem üheskoos, koos oma naabritega ja koos teiste riikidega. õppimisvõimalused ja see, et ideed levivad nendes võrgustikes. piirkonnale, kus ei ela väga palju inimesi, siis kriitiline mass on alati teemaks, aga me peame analüüsima seda, kuidas me loome selle kriitilise massi ülikoolide vahel, aga ka piirkondlikul ja kohalikul tasandis ka erinevate Euroopa piirkondade vahel. finantsvarad on samuti väga oluline piirkonnale, kus on kuussada, mis asub kuussada kilomeetrit pealinnast ja suurtest finants institutsioonidest on äh, rahad väga olulised, Euroopa Liit on siin hästi panustanud rahastamise, aga ka võimaluste loomise ja ideede levitamise kaudu, kuidas raha teenida. kui me töötame selleks, et ühiseid probleeme äh, lahendada, siis me loome platvorme, kuidas arendada tegevusi ja kuidas lahendada probleeme enamustes piirkondades ja loomulikult loob see täiendavaid struktuure edasiseks ühtekuuluvuseks. meie töötame kolmel tasandil, makropiirkondlikul tasandil, NUTS tasandil ja piirkondlikul tasandil ja kohalikul tasandil. me oleme loonud organisatsioone selleks, et sellega toime teha piirkondlikul tasandil, teeme koostööd oma piirkonna strateegiatega, juhtalgatused ja prioriteedid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on midagi, mida me juba näeme eh, juba ja mis mõjutavad meie arengut. piirkonna strateegia tugineb Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele, sest need on ka meie eesmärgid ja väga läbipaistev on näha, milline on seos selle vahel, mida meie teeme ja mis toimub Euroopa Liidu tasandil ja seega on meil palju kergem oma tööd teha. me töötame NSPA võrgustikuga, see on hajaasustusega piirkondade Põhjaliit, me teeme koostööd Soome vastavate piirkondadega ja otsime lahendusi, kuidas oma probleeme lahendada. see võimaldab suurendada ka teadmisi Euroopa Liidu kohta, aga ka meie enda kohta ja meie kohta teada anda ülejäänud Euroopale. makropiirkondlikul tasandil toimub meil koostöö ka Rootsi tasandil, see on Euroopa Foorum, seal on Rootsi neli põhjapoolsemat piirkonda, viiskümmend protsenti Rootsi territooriumist jääb äh, sinna alla, aga samas vaid kümme protsenti rahvastikust ja meie tegevus on olnud edukus, me oleme arutanud Euroopa Liidu tegevusi ja arutanud seda, kuidas Euroopa Liidu rahastamist ära kasutada ja mida see kõik tähendab, kuidas me ise peame arenema, kuidas me ise saame paremini toimida. Läänemere strateegia, Läänemere kava on samuti teema, programmid, millega me oleme seotud kõikidel äh, nendel kolmel tasandil läbi oma võrgustike. NUTS kaks tasandil on äh, struktuurifondi tasand, see on andnud meile võimaluse teha koostööd meie naabritega ja me saame nüüd näha seda, kuidas paremini koostööd teha kui varem nüüd jõuame näidete ja projektideni äh, selle koostöö kohta, mis aitavad meil võimaldada osaleda ühtekuuluvuspoliitikas. see puudutab ka juhtalgatusi, et kõik äh, on seotud kommunikatsiooniga ja see läbib kõiki juhtalgatusi, toimivad ilma toimivate kommunikatsioonideta ei ole võimalik areneda sel viisil, nagu soovid. see puudutab suhtlemist inimeste vahel, me oleme kasutanud äh, Euroopa Liidu vahendeid, näiteks digitaalarengu tegevuskava äh, kaudu oleme me saanud enam kui kuuskümmend miljonit eurot selleks, et äh, arendada vastavat võrgustikku ja meil on üks parimaid lairibaühendusi Euroopas, see võimaldab omakorda toetada mitmeid tegevusi eh, kohalikul tasandil. see on samuti aidanud meil arendada vajaduse korral, mis just hajaasustuse korral, eh, leida kauglahendusi, näiteks e-tervis ja muud teemad, need on kõik seotud lairiba internetiühendusega ja sellele ma tahaksingi rõhuda kui meie arendasime välja e-tervise lahendusi, sest meie vahemaad on väga pikad, siis see puudutab tõesti juurdepääsu, meie jaoks on, puudutab juurdepääs äh, kaugust, aga Brüsselis võib see tähendada näiteks ummikuid või äh, piimatootjate mässe või näit-, äh, üle, meeleavaldusi või siis New Yorgis võib see puudutada näiteks metrooga seonduvaid probleeme e-tervis ehk siis põhimõtteliselt iga kogemust on võimalik ära kasutada selleks, et äh, parendada suurlinnade toimimist. meie võib-olla nägime seda vajadust kõigepealt tänu kaugusele, aga kõik võivad sellest kasu saada ja võimaldada äh, ressursse kasutada tõhusamalt ja paremini. meil on loodusvarad, mille arendamiseks me oleme kasutanud Euroopa vahendeid, kuidas biomassist teha biokütust ja biogaasi ja sellest äh, äh, edasi minna kütte- ja jahutussüsteemide väljatöötamisele. osades Euroopa piirkondades on võib-olla vaja rohkem jahutamist, meil on jällegi vaja äh, kütet, ehk siis need eelised, meil on äh, piisavalt ruumi, aga ka piisavalt energiat, näiteks kui Facebook tahab äh, luua serverit, siis nad ehitasidki selle äh, Rootsi põhjaossa, sellepärast et meil on piisavalt energiat ja meil on ka piisavalt jahe Äh, meil on võimalik luua arenguid, millest saab kasu kogu Euroopa Liit. kasutades ära oma võimalusi, saame me luua uusi võimalusi ülejäänud Euroopale. Äh, seda silmas pidades nii Facebooki kui ka e-tervist, millele ma viitasin meil on piisavalt jahe ja piisavalt ruumi, kui on vaja midagi katsetada, see on võimalik äh, Põhja-Rootsis või Põhja-Soomes läbi viia. ja läbi selle on meil võimalik Euroopat äh, paremini toimima panna meil on ka töötlevad tööstused äh, mineraalide valdkonnas. üks projekt puudutab ka IT-lahendusi, Nad on olnud väga edukad ja loonud uusi töökohti. see projekt on levinud ka mujal Euroopas, sest needsamad probleemid ja väljakutsed on ka mujal. samamoodi on ka needsamad võimalused olemas eh, nende projektide elluviimiseks. meil on väga palju puitu, metsa, loomulikult mõtleme, kuidas me saame seda töödelda, väga palju äh, on seda valdkonda uuritud, üks võimalus on seitsme kuni kaheksa korruselisi äh, maju ehitada, tegemist on stabiilse uueneva äh, maavaraga ja me võime ka ülejäänud Euroopas, kogu Euroopa Liidus sellest äh, kasu saada. see, mida arendatakse koha peal, arvestades kohalikke tingimusi, on tihtipeale kasutatav ka ülejäänud Euroopas ehk siis alati on võimalik ähm, üksteiselt midagi õppida kui me ehitame Euroopat, siis peame me seda tegema kõik koos, igal pool, sest eh, kui Euroopa areneb erinevates suundades, ei ole meil Euroopat ega Euroopa Liitu, mis on jätkusuutlik. me näeme seda, et ühtekuuluvusrahastamine, koostöö, mõtete vahetus, meie võimaluste kasutamine üksteiselt, eh, õppimine üheskoos, koostöö loomimine, on andnud meile paremad võimalused arenemiseks ja seega on ka Euroopal paremad võimalused. samas aga näeme ka seda, kuidas meie mõtted ja meie järeldused, meie ettevõtted, meie tooted leiavad kasutust ka mujal Euroopas selleks, et Euroopat paremaks muuta ka teistes piirkondades ja riikides. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga seoses oleme me analüüsinud, milline on meie olukord äh, meie piirkonnas ja kus Euroopa soovib olla teatud valdkondades. minu arvates on siin tegemist heade, hea võrdlusmomendiga, me näeme, kus me oleme praegu ja meil on võimalik vaadata seda, kuidas meie tuleme toime Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega ja kuidas meie saame osaleda äh, kogu selles töös ning luua Euroopas paremad võimalused meie kodanikele. eelkõige aga näeme seda, et enamus tegevusi, mida me teeme, on, puudutavad teatud juhtalgatusi ja me näeme ka seda, kuidas ühtekuuluvus on piirkonda mõjutanud, meie piirkonda, meie naabrite piirkonda, ja kui meil ei oleks Euroopa Liidus ühtekuuluvust, siis ma arvan, et me peaksime selle leiutama. suur tänu! Thank you very much indeed for your suur tänu, aitäh selle huvitava tõlgenduse eest. kas kolleegidest keegi sooviks äh, sõna võtta selle ettekande teemal? suur tänu, kui kellelgi küsimusi ei ole ja lähme edasi meie tänase päevakorra viimase punkti juurde, see puudutab Euroopa Liidu tööstuspiirkondade regionaalstrateegiaid. Jens, palun, sul on sõna. <clears throat> aitäh! meil on kõigil selja taga väga töörikas päev seepärast ma ei püüaks kolleegide Äh, kannatust proovile panna. ma arvan, et me nägime kõik, et need riigid, kes omavad funktsioneerivad tööstusbaasid, tulid äh, kriisi esimesest faasist lihtsalt kergemini välja. kriis näitas, millist suurt tähtsust tööstus omab Euroopa majanduse ja Euroopa sotsiaalmudeli jaoks, sellepärast arvan ma, et seda mudelit ja Eesti Euroopa tööstust on vaja edasi arendada. selleks on võimalikud kaks strateegilist lähenemist, esimene tööstuspoliitika algatused, mida esitati viimases, viimati esitati meile ka komisjoni poolt, loovad institutsionaalse raamistiku. territoriaalseks raamistikuks peab olema Euroopa Regionaalfond. nüüd on küsimus selles, kuidas saaks Euroopa Regionaalfondi vahendeid äh, kõige paremini ära kasutada selleks, et äh, viia läbi Euroopa tööstuse strukturaalsed muudatused. ma arvan, et need mõlemad lähenemised, äh, seega siis tööstuspoliitikat ühelt poolt ja strukturaalsed muudatused teiselt poolt hoolitsevad selle eest, et nende piirkondade konkurentsivõime suureneb ja loomulikult on vaja uurida, kuidas nende tööstuspiirkondade majanduslikku toimimist uuesti sõnastada, milliseid oskusi on selleks vaja, milline peab olema töölevõetavate isikute kvalifikatsioon Äh, ja kuidas äh, saavutada seda, et vanadesse tööstuspiirkondadesse äh, investeeritaks uuenduste nimel. ja me peaksime vaatama, millised on olemas need instrumendid selleks, et kogu selle ülesande kompleksiga toime tulla, kas me saame, räägime, kas me räägime eeskätt struktuurifondide vahenditest või täiendavatest vahenditest, nendele küsimustele saab vastata siis, milline täht-, kui me teame, milline tähtsus on regioonil kogu Euroopa, kogu piirkonna jaoks, kus üks või teine tööstus areneb. meil on seda väga oluline äh, Äh, eeskätt sõnastada sellepärast, et meil on Euroopas vanad söökaevanduspiirkonnad, meil on piirkonnad ümber Manchesteri ja nii edasi, kus need momendid on vaja esimesel võimalusel lahendada ja sellised lahendused nõuavad äh, vastavat rahastamist. seega me peame leidma vahendid, instrumendid, mis tagaksid nende piirkondade äh, arenguhüppe me peame toime tulema vajalike strukturaalsete muudatustega, mõned piirkonnad on juba teatud strukturaalsed muudatused läbi teinud, me peame hindama, millised muudatused on ennast kõige paremini õigustanud, selleks et me suudaksime strukturaalsete muudatustega eh, ühele poole jõuda. ma leian, et kõikide kolleegide vastavasisulised ettepanekud on teretulnud, aitäh! suur tänu, Jens, kas on küsimusi? kommentaare, märkusi ei ole. ja sellega üle kuulutaksin koosoleku lõppenuks, soovin teile meeldivat õhtu jätku, kohtume taas seitsmeteistkümnendal detsembril esmaspäeval.